üks teadaanne on mul teha, enne kui lähme järgmise arutelu juurde, tahaksin informeerida, et lähtudes reeglile kaks kolm üks lõige neli ei ole keegi soovinud hääletusele panna äh, korrigendumid, millest anti teada e-, eile kell viis pärastlõunal, seega on see heaks kiidetud. nüüd läheme järgmise arutelu juurde.